meie dialoogipoliitika on oluline ja et seda tuleb jätkata ka siis, kui me räägime läbi mõne uue partneriga, suur aitäh! aitäh, härra volinik! arutelu lõpuks esitati viis resolutsiooni ettepanekut viielt erinevalt fraktsioonilt, nimelt Roheliste fraktsioonilt, so-, äh, sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioonilt, liberaalide fraktsioonilt, Rahvapartei fraktsioonilt ja ja vasakpoolsete fraktsioonilt. arutelu on sellega lõppenud, hääletus toimub homme kell kaksteist. lugupeetud kolleegid, järgmine koosolek toimub homme, neljapäeval, seitsmendal aprillil kella üheksast kella üheni ja siis kella kolmest kella viieni. päevakord on avaldatud ja on kättesaadav ka Euroopa Parlamendi koduleheküljel. koosolek on lõppenud, soovin teile head ööd!